ja guten Tag, me neeme unsere Beratungen. tere pärastlõunat, jätkame aruteludega, tere tulemast eelarve kontrolli komisjoni koosolekule, meil toimub kohe seminar Läänemerel Euroopa Liidu rahastamise tõhusa kasutamise teemal, eutrofeerumise vastane võitlus ja selle hetkeseis, raportööriks on Petri Sarvamaa, meil on siin terve rida külalisi, tere tulemast teile, proua Niemenmaa, härra Leroy, ja ka kõik ülejäänud. me loodame, et te annate meile informatsiooni olukorra kohta, eriti mis puudutab eurorahade kasutamist ja ma annaksingi kohe sõna raportöör Sarvenmaale, palun oh.. aitäh, aitäh, esimees, aitäh kõigile, kes on siin kohal kallid kolleegid ja eriti suur tänu ekspertidele, meil on väga hea meel, et te olete täna tulnud siia sellele tähtsale seminarile. tahtsin öelda, et mul oleks hea meel, kui üks saadik oleks kohal kui meil oleks siin rohkem saadikuid kohal, aga samal ajal seda kantakse internetis üle. Läänemeri on maailma üks kõige reostunumaid meresid, eutrofeerumise tase ja roll ökosüsteemis on väga tähtis, see mõjutab väga palju keskkonda ja ka kaheksakümne miljoni inimese elu, Euroopa kodaniku elu, kes elavad Läänemere piirkonnas. meil on täna suurepärane võimalus äh, suurendada oma teadmisi selles küsimuses ja meil on siin tõesti väga head eksperdid kohal, nii et aitäh täna siia tulemast. kaks aastat tagasi, juulis kaks tuhat kuusteist, ma eelarvekontrolli komisjonis esitlesin töödokumenti, mille koostas Kontrollikoda ja selle raporti nimeks oli eutrofeerumise vastane võitlus Läänemerel ja öeldakse, et meil on vaja tõhusamat tegevust selles valdkonnas ja sellest raportist ja ka töödokumendist tuli välja, et hoolimata sellest, et Euroopa Liit on väga palju panustanud äh, eutrofeerumise vastasesse võitlusesse, äh, on tulemused kahjuks vägagi piiratud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmiperioodi ajal Euroopa Liit äh, reoveekogumis äh, oli neliteist koma viis miljardit eurot äh, ja peale selle Euroopa Liit kulutas nelikümmend neli miljonit eurot selleks, et toetada projekte, sarnaseid projekte Venemaal ja Valgevenes. ja nende kulutatud äh, vahenditega saavutatud tulemus oli väga nõrk ja see näitab, et meil on vaja äh, kulutõhusamat lähenemist. nii et me peaksime rääkima sellest, mida me saaksime teha tõhusamalt ja tänasel seminaril on meie eesmärgiks äh, kokku tuua erinevad eksperdid, selleks, et rääkida laiapõhjalisemalt olukorrast Läänemerel ja me oleme siin ette näinud kolm paneeli. me kõigepealt alustame laiema institutsioonilise lähenemisega. sellele järgneb siis teine paneel, kus räägita, räägivad teadlased ja lõpetuseks kolmandas paneelis räägime me Euroopa erinevate poliitikate rahastamisest mis on siis suunatud eutrofeerimise vastasele võitlusele. ja pärast ettekandeid on meil aega ka esitada küsimusi ja saada vastuseid ning ma kutsun kõiki üles andma oma panust sellesse arutelusse selle kohta, kuidas siis tõhusamalt kasutada eurorahasid selleks, et võidelda eutrofeerumise vasta selles suurepärases piirkonnas Euroopa Liidus ja me tõesti peaksime keskenduma selles arutelus just sellele, mida me saaksime teha tõhusamalt ja seda koos riikidega, mis ei ole siis Euroopa Liidus, see tähendab siis Venemaa ja Valgevenega. aitäh! suur tänu ka teile, tegemist on väga tähtsa ja huvitava küsimusega ja esimesena saabki kohe sõna proua Niemenmaa Euroopa Kontrollikojast. aitäh, tere pärastlõunat! mul on väga hea meel teile esitleda tulemusraportit, mille koostamise, mille koostas Kontrollikoda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. raporti pealkirjaks oli siis eutrofeerimise vastane võitlus Läänemerel ja meie järeldus oli, et meil on vaja ära teha rohkem ja tõhusamalt. Should I target with this one um...? Yeah, I think, I think, yes. yeah. Okay, you pressed here. Yeah, correct. So youth trafficking. eutrofeerumine. eutrofeerumine tekib äh, sellepärast, äh, et on liiga palju fosforit ja lämmastikku. ja põhilised sümptomid on see, et äh, hakkavad õitsema mürgised sinivetikad, see mõjutab kalavarusid, bioloogilist mitmekesisust ja ka äh, mere rekreatiivset väärtust üle. üle üheksakümne viie protsendi Läänemerest on eutrofeerumise ohu all, isegi kui on olnud teatud positiivseid paranemise märke teatud valdkondades. on kaks äh, eutrofeerumise saastuse liiki, kõigepealt selline laiapõhjalisem, mis tuleb siis põllumajandusest ja teine on teatud kindlates kohtades. ja kindlate kohtade puhul just reovesi põhjustab eutrofeerumist. Need on need kaks valdkonda, mis me kaasasime ka oma raportisse, vaatasime just põhjalikumalt põllumajandust Soomes, Lätis ja Poolas ja siis äh, linnade reovett Lätis ja Poolas. peale selle vaatasime ka, mida on teinud Euroopa Komisjon siin on nüüd ära toodud neli kõige tähtsamat direktiivi, mis puudutavad siis toiteelemente, äh, asula reovee puhastamise direktiiv ja lämmastikudirektiiv, mis tegelevad spetsiifilise reostuse allikatega ja on tähtsad kogu Euroopa Liidu jaoks, aga sellest ei piisa Läänemere jaoks, sest tegemist on väga tundliku merega ja sellepärast ka Helsingi konventsioon tegi soovituse, et tuleb välja töötada rangemad standardid, mis lähevad kaugemale Euroopa Liidu normidest. peale selle on ka toitelementide vähendamise eesmärgid paika pandud kõikide riikide jaoks, mis on Läänemere ääres, kaasa arvatud Venemaa jaoks ja nüüd äh, sellest sajandist pärit direktiivid on natukene teistsugused võrreldes varasematega. siin äh, on arvestatud äh, keskkonnaga ja ökoloogilise olukorraga ja selleks, et keskkonnaseis oleks hea, tuleb teha ükskõik, mida on vaja ja seda muidugi tuleb teha niimoodi, et kulutused põhjendatud see eriti tähtis on siin veeraamdirektiiv äh, ja vesikondade haldamine selleks, et toiteelemente vähendada. ja põhiline küsimus oli, et kas Euroopa Liidu tegevus on olnud piisavalt tõhus selleks, et aidata liikmesriike vähendada toiteelemente Läänemeres ja vastus oli, et ainult piiratult mis puudutab põllumajandust, siis me nägime, et probleeme oli äh, just probleeme äh, lämmastikudirektiiviga paika pandud äh, lämmastikule, lämmastiku haavatavate piirkondade määramisel ja et tegevuskavadest ei ole olnud piisav ja tihti maaelu arengumeetmed ei olnud suunatud nendele piirkondadele, kus vaja. nii et äh, need piirkonnad, kus oli toideelemente vaja kõige rohkem vähendada, seda seal ei tehtud aga hea uudis oli see, et me nägime, et uue programmi perioodi ajal kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on olukord siiski natukene paranenud nüüd äh, linnapiirkondade reovee puhastamise puhul nägime, et meil oli ainult äh, kaks liikmesriiki, mis praegusel hetkel äh, auditi koostamise ajal siis äh, direktiivist kinni peavad äh,. Poolas äh, Euroopa Liit on kaasrahastanud väga palju investeeringuid, kuid äh, vastavuse tase on väga madal ja ka komisjoni hinnang äh, direktiivi rakendamise kohta tuli liiga hilja hea uudis jällegi oli see, et me leidsime, et äh, asula reovee puhastamise kavad Lätis ja Poolas olid tõhusad, aga samal ajal äh, rahastamise jätkumist ei olnud tagatud Euroopa Liidu liikmesriikide kõrval Venemaa ja Valgevene kuuluvad samamoodi ähm, Läänemere vesikonda ja siin on üritatud just äh, põhjamõõtme kaudu, Läänemere tegevuskava kaudu midagi ära teha. me nägime, et projektid on kulutõhusad, sest äh, väga lihtne on võimalik äh, toiteelemente kõrvaldada ja seega siis investeeritud Äh, tasuvad ennast väga kiiresti ära. nagu öeldud, Euroopa Liidu panus on olnud siiski väga piiratud. heaks uudiseks on see, et äh, Peterburi reovett puhastatakse, aga probleemiks selles projektis on see, et äh, see projekti rakendamine võtab väga kaua aega nüüdseks on juba kakskümmend aastat on sellega tegeletud, aga tulemused on piiratud. siis vaatasime ka Euroopa Liidu strateegiat Läänemere piirkonna jaoks, mis võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal, see on siis makropiirkonna strateegia. seal räägitakse viljakuse tõstmisest ja piirkonna ühendamisest ja üheks alleesmärgiks on Läänemere puhas vesi. ja jällegi toitelementide vähendamise määr on seal paika pandud ja räägitakse samamoodi piirkondliku merekonventsiooni toetamisest. makropiirkondlik strateegia mingeid uusi tulemusi välja ei toonud, kuid üritatakse seda siiski kohandada paremini makropiirkonna vajadustega. ka seal oli häid elemente nagu teatud pilootprojektid, millega oli võimalik häid tavasid vahetada, koostöö just keskkonna ja põllumajandussektori vahel ja samamoodi strateegia ühtekuuluvuspoliitika programme on omavahel rohkem ühendatud praeguse programmiperioodi ajal. aga me nägime, et strateegia lisaväärtus toiteainete vähendamisel on selline, mida on väga raske hinnata. tegime siis ka mõned soovitused. kõigepealt äh, veedirektiivi mõõtmise sätte et, et äh, liik-, on liikmesriikide vastutada. kui me räägime meetmete programmidest, siis tuleks paremini leida kulutõhusaid meetmeid ja samamoodi tuleks paika panna äh, toitainete vähendamise mõõdetavad eesmärgid mis puudutab põllumajanduspoliitika meetmeid, siis need peaksid olema suunatud just kõige tähtsamatele valdkondadele, piirkondadele, mis on siis äh, äh, kõige rohkemini puudutatud lämmastikus. ja samamoodi tuleks reovee puhastust äh, parandada me peaksime kiiremini olema võimelised hindama olukorda ja saavutama siis need eesmärgid, mis üheksakümne esimese aasta direktiivis kirjas. ja peale selle tuleks ka reoveepuhastuse taristust, taristut paremini planeerida. aitäh! suur tänu selle info eest audiitorite vaatenurgast, see oli nüüd päris õudne, mida me kuulsime komisjonist on mul siia varjupaiku kirja pandud proua Leroy, aga ma ei tea, kes tegelikult tahab sõna saada komisjoni nimel. palun. Yes. <clears throat> Thank you very much, chair uh,. My name. suur tänu. mina olen Malgai Matjas. Eh, mina olen Euroopa Komisjonis keskkonna peadirektoraadi üksuse, vastava üksuse eesotsas ja suur tänu teile eh, selle väga tähtsa teema arutusele võtmise eest ja aitäh külalistele ja ma täna tutvustan Lühelkomi seisukohast asjast, sest Euroopa Liit esimese juulini eh, on eesistujaks Helkomis. nii et ma olen ka selles rollis siin praegu teie ees eh, kõigepealt suur tänu Kontrollikojale, et tutvustasite oma tulemusi, need on juba ellu viidud in which direction. So thank you very much. So just... niisiis, suur tänu. see on väike skeem, mis näitab teile erinevate Euroopa Liidu instrumentide rolli. jah, te olete juba kontrollikoja raportis aruandes kuulnud viidet mitmetele neist eutrofeerumisel on just hajareostus, mis tuleneb põllumajandusest. ja tähtis on, et aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, on ette nähtud palju rangemad äh, nõuded maaelu arenguprogrammi ettepanekud võtta kasutusele ühise põllumajanduspoliitika reformimise käigus. nii et tulevast, tuleb veel instrumente, mis hakkavad tähtsat rolli etendama. teiseks on asulareovee puhastamise direktiiv Äh, olukord on palju paremaks läinud, äh, kui kõneks on kontrollikoda ka oma rakendusaruande on avaldanud ja kokkuvõtteks võib öelda, et suur enamus Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes on Läänemere ääres, sealhulgas kõik need, kes on ähm,, ei ole nõudeid ja lähinädalatel äh, Äh, käivitatakse avalikud konsultatsioonid esimese sammuna selle direktiivi üle, aga me vaatame läbi, kas see direktiiv ikka vastab tänapäeva nõuetele. see on olnud kasulik instrument, aga me äh, tahame käsitleda terve rida teemasid, sealhulgas nagu raportöör ütles, ka kuluefektiivsus, et põhjalikult olukorda analüüsida. me tahame ju tõhusat instrumenti näha. ja siin on ka teisi samme, mis on tähtsad, mis ei ole küll institutsionaalsed, me teeme koostööd OECD-ga, kes aitab meid eh, hinnata investeerimisvajadusi ja eh, liikmesriikide suutlikkust. ja veel eh, kaks tähtsat raaminstrumenti, üks on veeraamdirektiiv, mõned teist teavad, et see on holistilise lähenemisviisiga, puudutab kõiki veekogusid ja teine instrument Liit on eh, jõgede vee teinud, nii et selle hinnangu tulemused annavad meil juba palju parema ülevaate sellest, kas liikmesriigid on tõesti kuluefektiivseid meetmeid võtnud eesmärkide täitmiseks ja samuti on meil merestrateegia raamdirektiiv eh, jällegi holistilise lähenemisviisiga. Eh, ja me analüüsime ka liikmesriikidelt tulevaid aruandeid olukorra kohta ja enne suve teeme ka omapoolse kokkuvõtte nendest ja avaldame trükis. nii et see, kõige selle tulemus rahastamisest, mis on olnud märkimisväärne, ma ei hakka arvudel peatuma, aga tähtis on silmas pidada seda, et rahasummad mis lähevad sanitaarmeetmetesse, ju tegelikult eh, toovad tulu ka rahva terviseseisundile. nii et eutrofeerumismetest, mida me võtame eutrofeerumise vallas. nii et seegi on tähtis aspekt. ja veel lõpetuseks kaks aspekti eh, enne kui ma tulen Helcomis kolleegide töö juurde, kõigepealt nitraatide direktiiv, seegi on olnud väga kuidas nitraati direktiivi on ellu rakendatud, nii et see on veel üks kild, mis annab meile ülevaate olukorrast. ja nagu juba öeldud, liikmesriigid ei ole ainsad eh, Läänemere äärsed riigid, me Läänemere ääres on ka Venemaa ja koostöö nendega on väga väljakutsed on neil seal mõnedes piirkondades. Helcom on rahvusvaheline Eh, organisatsioon ja väga tähtis organisatsioon. see asutati aastal tuhat üheksasada seitsekümmend neli, sest eh, Saksamaa ei olnud tollal eh, seal ja minu koduriik samuti mitte eraldi, vaid nüüd pärast külma sõja lõppu oleme me kõik koondanud oma jõupingutused, et üheskoos. tähtis on, et me kujundaksime ühtse seisukoha, et rohkem tuleb ära teha, kaitsmaks Läänemerd ja on kiiremini vaja ellu rakendada see, mida me oleme üheskoos otsustanud. nii et on julgustav näha, et me suudame seda kõike nüüd, mis on Läänemere Keskkonnakaitsekomisjoni keskkonnaalased eh, kontaktpunktid, pali-, tegevuspoliitikate väljakujundamine ja nii edasi, mis toob ka kokku teadlaste ringkonnad. Läänemeri võib-olla on kõige kaugemale jõudnud piirkond just tead-, jõust-, toetamisvolitusi Helcomil ei ole, neil ei ole selliseid õigusi nagu liikmesriikidel, kui nad seadusi täidavad või Euroopa Komisjonil, kui ta vaatab, kuidas aluslepingut täidetakse. veel üks tähtis aspekt Euroopa Liidu seisukohast. üheskoos meil peamised eesmärgid ära toodud ja seal on needsamad eesmärgid, mis Euroopa Liidu õigusaktidel hea keskkonnaalane staatus saavutada Läänemerel järgmise aastakümne alguseks ja mis puudutab eutrofeerumist ja sellest ma räägin veel lähemalt. ja kolleegid on siin palju asjatundjad, kes ja siin peab vaatama, milline on see maksimum lubatav sisend ja ma ei hakka kommenteerima neid arve, ma ei ole pädev seda tegema. aga jah, võib seada eesmärke Äh, ja siis kontrollida nende täitmist. aga tahan jah, kokkuvõtteks öelda, et me alles õpime seda kõike ellu rakendama. see on selline huvipakkuv eksperiment, mis toimub. Mm, ja siin on suht head uudised, me kasutame neid arve, mis on nüüd ajakohastatud, äh, mida äh, kontrollikoda äh, kasutas. ja me näeme, et siin on eh, kahe pro-, kahekümne nelja protsendiline fosfori vähenemine ja lämmastiku vähenemine kahekümne kahe protsendi võrra perioodil tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuni kaks tuhat neliteist. ja see on sama periood, kus enamike, kui mitte kõikide liikmesriikide skp lääne ümber, Läänemere ümber kasvas. nii et vähendamine oli võimalik vaatamata sellele, et vabandust, skp vähenes sellel perioodil ka. ja me kuuleme pärast juba teaduslikumaid seisukohti nendel teemadel, aga poliitikute seisukohast tahan öelda, et me näeme, et meetmed jah, on olemas aga selge on ka see, et need ei tarvitse olla piisavalt ulatuslikud ja peame ka tõdema, et mõnede meetmete puhul läheb aega, enne kui nad tulemusi hakkavad näitama. me ei taha muidugi mingisuguseid ettekäändeid tuua, aga tuleb mõista seda viivitust. ja veel üks murepunkt on uusi probleeme, mis võivad negatiivseid, negatiivset eh, kumuleerida temperatuuride kasv, kliimamuutused näiteks süvendavad probleeme. ja tegevuskava, mille kõik heaks kiitsid, ei ole veel täielikult ellu rakendatud, meil on küll veel mõned aastad jäänud. nii et klaas on nii-öelda pooltäis. ja siin on väike illustratsioon üleval te näete ühiseid meetmeid, kus liikmesriigid üheskoos otsustasid tegutseda. sinised on head uudised, kollased on potentsiaalsed head uudised, me täpselt veel ei tea, aga punane on halvad uudised või vähemasti mitte veel head uudised. Need meetmed ei ole veel lõpule viidud ja see, mida te allpool näete, on hullem pilt. Need on sammud, mida liikmesriigid ise on pidanud tegema. ja üks eeldus on, et jah, me eh, lepime koos kokku selles, et olulisemad. siin te näete eutrofeerumise rida. hea uudis on siin see, et mitte ükski meede ei jäänud lõpetamata, Äh, seda siis ühismeetmete puhul, aga nagu te näete, liikmesriigiti äh, on need meetmed veel lõpule viimata. ja peab ütlema, et lihtsad ja odavad meetmed on juba võetud üldjoontes. et nüüd me oleme jõudnud sinna, kus äh, meetmed muutuvad kulukamaks. mõned näited, mida, mis on väga tõhusalt ära tehtud kõrvaldamine, see on olnud tõhus. aga nüüd tehnilisel eksperti tasandil tegutsetakse edasi. ja ka poliitikud arutavad seda, et kuivõrd tõhusad on olnud liikmesriikide meetmed ja tegevuskava ja tähtis on, et me lepiks meid kokku, mis pärast hakkab juhtuma. ja viimane aspekt, komis ja te näete, et eutrofeerumisest tulenev kahju on kuskilt nähtub, on märkimisväärne eutrofeerumisest. nii et suur tänu teile. Helcom on palju äh, suurendada, eriti pidades silmas, et kliimade, kliimamuutus võib potentsiaalselt olukorra hullemaks veel muuta ja selle alusel hindame, mida me oleme saavutanud ja miks see, mis jäi saavutamata, millised on selle põhjused ja samal ajal üritame eh, olnust järgmise MFF-i jaoks, järgmiste määruste jaoks. nii et palun tahaks teilt kuulda, on asjad paremaks muutunud. kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist on olukord paranenud, aga miks nii? see pidanuks ju olema täiesti saavutatav nende eeskirjadega, regulatsioonidega, mis meil on olemas. ja veel, sest väga raske on seda selgitada meie kodanikule, meie valijale. ükskõik siis, kas on aastast kaks tuhat ja üks aastast kaks tuhat kaheksa jah, frustratsioon on suur jah, ma olen ka ennast pannud kõnelejate nimekirja, ma tänan väga huvitavate eh, tutvustuste eest ja minul on küsimus komisjonile. Te olete igal pool kahanenud ja kuidas on lood eh, Venemaaga, Venemaa bilanss ja kas see seondub ka Valgevene bilansiga? jah, Euroopa Liidu liikmesriigid teevad tööd selle kallal, et eutrofeerumist väheneda, aga samas teised ei tarvitse seda teha. nii et paketiga. jah, Euroopa Liidu liikmesriigid teevad tööd selle kallal, et eutrofeerumist väheneda, aga samas teised ei tarvitse seda teha. nii et eh, milline on see bilanss? see on esimene küsimus ja teine küsimus. küsis midagi, küsin sedasama Poola kohta. milles on probleem, et need meetmed, mida on Poolas võetud, jah, väga palju on seal puhastusjaamu, veepuhastusjaamu eh, ehitatud, aga sellest ei ole nagu kasu olnud ja kaua võtab eh, aega, enne kui eutrofeerumine Läänemerel Thank you very much. You certainly asked me. suur tänu. Need olid rasked küsimused, aga ma üritan vastata jah, alustan viimasest küsimusest. jah, mul on raske sellele vastata, ma usun, et kolleegid lisavad midagi, mida me juba praegu, koormuse negatiivne mõju neutraliseerub jah, ministrite kohtumine on öelnud et, et üheksakümmend viis protsenti Läänemerest äh, on ikkagi veel erineval tasemel eutrofeerunud jah, on mõned looduslik-, räägivad sellest rohkem. siin on olnud sajandeid ju väga majanduslikult eh, aktiivne piirkond ja tihedalt asustatud piirkond, eh, mis saastab Läänemerd ja seda ei saa eirata. nii et koormus on suur Läänemerel, aga mida me ka näeme, et olukord on parem, lähenemisviis Helcomilt ja teistelt, et me võtame eh, kõik Eh, survet nagu paneme kokku, me teame, et eutrofeerumine on üks aspekt. Eh, teiseks, eh, see tingib selle, et osa merest ei ole bioloogiliselt produktiivne, aga me peame mõtlema selle peale, kuidas vähendada. see on nagu selline geneeriline vastus, mida me otsime. ja miks alati vaatame tagasi ja siis selle alusel avandame tulevasi samme. jah, me peame ikkagi vaatama neid aruandeid ja fakte, mis on kahe varasemale informatsioonile. aastal kaks tuhat kuusteist eh, mis toimus? kõik institutsioonid üheskoos võtavad vastu programme ja ka rahastamiseeskirju ja see puudutab ka eh, maaelu arengukavasid, sellel on ju palju, palju eesmärke jah, me arvestame sellega, praegu käivad alles sisearutelud selle teema üle ja me e, üritame jah, selgitada seda olukorda, mis praegu Läänemerel on protsess. kõik osalised on vaja ära kuulata. E, ja väga tihe inimasutus ja majandustegevuse aktiivsus mm, on suur selles piirkonnas. ja kui me üritame rahastada positiivseid tegevusi ja seada tingimusi, ära hoida negatiivsed mõjud ja ma usun, et eh, kindlasti me oleme tublisti edasi liikunud võrreldes viieteist aasta taguse ajaga, kui selliseid meetmeid ei olnud, kui ma vaatan Ausula reovee direktiivi, meil on kaksteist uut liikmesriiki, kes liitusid kiiremini, kiiremini kui eh, vara, vanemad liikmesriigid suutsid eelmise viieteist aasta jooksul. aga selleks oli vaja väga suuri investeeringuid teha, oli vaja rajatisi eh, ehitada, mis ennekõike koha töötame, et paremini mõista mitte ainult äh, keskkonnamõjusid, vaid vaatame ka, et mis on jätkusuutlik meede, mida rakendada. ja nüüd te küsisite, teerin Perhaps in the meantime we tahaksin natuke aega, et hiljem selle juurde tagasi tulla või saata teile posti teel vastus, sest väga tähtis on, et see vastus oleks täpne. hästi. ja yeah, um,, yes uh,, thank you, like um.... siis ei avaldu see mõju um, vahetult ma arvan, et siin minu kõrval on teadlasi, kes võivad äh, paremini seda, äh, asutused tõesti äh, läksid direktiivist kaugemale, direktiivi nõuetest kaugemale ja täitsid need nõuded ja lahe, Soome lahe idaosale. nüüd, mis puudutab põllumajandust, siis lämmastikuga tundle osutada tõkkeks selleks, et konkreetselt teatud meetmeid suunata nii et on siin äh, nii positiivseid kui negatiivseid külgi. mille äh, osas ei ole olukord veel üldsegi mitte täiuslik. Thank you very much, I, I would like to äh, reovee osas koostanud sellise põhikava, kus on väga detailne investeerimiskava, mis puudutab kogu rakendamist Nad on läbi viinud väga olulise juhtimisreformi, kus nad on piirkondlikul tasandil teatud osa saavutada paremaid tulemusi ning kiirendada reaktsioone. vaatan nüüd raportit, Helcomi põhisõnumid, mis ma saadan teile ka välja nii-öelda, kus vesi kõige enam voolab, aga te... ja pean nentima, et arutelu ei ole niivõrd lihtne, et kas käsitlema vesikonnana ja lähtuma ka nende vesikondade osadest, et riigid, kes, kelle nii et mis puudutab statistikat saaste kohta, mis jookseb Läänemerre, siis eh, nendest andmetest aastate pikka me oleksime väga huvitatud. ja läheme edasi programmiga no, teise paneeldiskussiooni juurde, professor Kristof Humborg palun, Stockholmi ülikoolist. Been... lugupeetud komisjoni liikmed, mul on palutud anda teile ülevaade eh, eutrofeerumises teaduslikest andmetest siin ja eh, kõigepealt tahaksin teile rääkida oma taustast, eh, mis roll teadlastel on HELCOM-i nõustamisel, aga samuti ka millised on meie teadustööd eutrofeerumise vallas samuti paluti mul rääkida ka rahastamisest ja sellest, kuidas meie seda ette näeme ja kuidas meie arvates see toimib. valdavalt siis läbi Euroopa Liidu rahastamise, eh, kust me saame tihtipeale siis teadusrahastamisvahendeid, eh, lisaks sellele räägiksin tulemustest, eh, teadustulemustest, mida saan käsitleda ainult väga lühidalt, mis teadmisi oleme teaduse kaudu saanud eutrofeerumise põhjuste kohta, mis leiavad aset Valgalal, kuidas see mõjutab äh, vesikonda ja ka Läänemere avaosa ja lõpetuseks ka mõned äh, soovitused Stockholmi ülikoolis on Läänemere keskus, me viime läbi teadustööd selles valdkonnas, meil on väga palju kommunikatsioonitee käsitlust, lisaks on ka meil vastav instituut, Baltic Nest Institute mis puudutab äh, tegevuskava äh, äh, Läänemere piirkonna kohta, siis meie viisime läbi arvutused, kui palju toiteelemente mingi riigi poolt on vaja läbi viia selleks, et tulemusteni jõuda. ja see on tõesti hea näide selle kohta, et teadlased teevad lähedast tööd HELCOM-iga äh, ja kohalike tasandi institutsioonidega ja minu arvates oli väga edukas see näide, et esimest korda teaduslik nõuanne oli siin kasutusele võetud. Helcom ja kogu protsess võiks olla eeskujuks äh, teistele tegevustele merendusdirektiivi osas ning Läänemeri on äh, esmarinnas võrreldes siin teiste piirkondadega nagu Vahemeri ja teised. nüüd räägiksin kommunikatsioonist Baltic Eye, äh, kus me teeme koostööd ajakirjandusega ja erinevate sidusrühmadega ning käsitleme äh, saastajaid, ähm, elurikkust, äh, elukeskkonda, kalandusvaldkonda ja trofeerumist. Need on Läänemerel oluliseks teemaks meie. avaldame vastavaid analüüse, mis käsitlevad osaliselt ka siis eutrofeerumist mul on osa neist kaasas, aga neid on võimalik ka alla laadida sellelt veebilehelt. eutrofeerumisega seoses on võimalik tõesti näha, millised need meetmed võiksid olla ja mida saab teha. nii palju siis äh, taustaks, et te mõistaksite minu äh, päritolu ja millist rolli me oleme täitnud kogu protsessis sellest on räägitud ka varem, eutrofeerumise põhjustab valdavalt siis äh, toitelemendid, äh, maismaalt liiguvad äh, vesikonda, fosfori ja lämmastikuühendeid ja see põhjustab ülemäärast taimestiku kasvu ja küsimus on siis selles, miks see süsteem reageerib niivõrd aeglaselt. Läänemere on kattega ja Skagerraki piirkonnas kitsend kus äh, äh, kus kolm aastat võtab aeg, kus äh, toimub veeliikumine kolmekümne aasta jooksul võrreldes kuudega, mis on ta näiteks Põhjameres ja see tähendab, et äh, Äh, et kokku puutuvad nii soolane kui ka magevesi ja tekib väga keeruline olukord ja paremal pool siin näete äh, selliseid hapnikuvaeseid piirkondi, kus ei ole hapnikku, kus elu ei ole võimalik ning see piirkond on äh, suurem kui kogu Taani, ehk siis kus ei ole mingeid kõrgemaid eluvorme, vähilisi ega mitte midagi ega ka kalasid selles piirkonnas ja see piirkond on oluliselt suurenenud kuuelt kümnele viimase viie aasta jooksul ja nagu vara, eelkõneleja ka ütles, siis koos komisjoniga eh, tegevuskava käigus eh, oleme paika pannud väga ambitsioonikad eesmärgid, eh, mida te näete siin slaidil me tahame puhtamat vett, mis tähendab, et seal on vähem eh, toiteelemente, vähem eh, vetikaid ja puhtamat vett. me oleme arvestanud eh, vastavatelt mudelid, kuidas saavutada neid eesmärke, milliseid vähenemisi iga riigi puhul on vaja näha. ja see on tõesti suurepärane töö selles osas, mida Helcom on Euroopa tasandil teinud. Läänemeri on väga haavatav äh, keskkond ja selles on ka see probleem. nüüd, mis puudutab rahastamist, siis äh, boonusprojekt käivitati parlamendi ja nõukogu poolt lähtudes äh, vastavast artiklist ja ma tean teadlasena et, et viiskümmend protsenti rahast tuli Euroopa Liidult ja viiskümmend protsenti riiklikust rahast vastavalt artiklile sada kaheksakümmend viis. sada miljonit eurot teadustegevuseks ja küsisin kolleegidelt Helsingi äh, harukontorist, kes teevad suurepärast tööd ja nad tõid välja sellised ähm, arvud ning trofeerumise osas on kulutatud äh, kaheksa koma üheksa miljonit eurot. Äh, see puudutab Venemaad äh, samuti ja meil on suurepärane töö ka Vene teadlastega, vahetevahel oli meil raske nendega koostööd teha, sellepärast et nende, nemad ei saanud rahastamist meie käest, aga igal juhul üritasime pingutada, et neid kaasata, sest loomulikult Venemaa on väga oluline äh, Äh, ka teaduskoostöös. nüüd äh, tulemused, me oleme neid äh, näinud ka varem, näitan teile seda valgala pilti, me peame ähm, selle eutrofeerimise probleemiga tegema, valged, kollased piirkonnad on need haritud põllumaad, Saksamaa, Poola, Põhjamaa, põhjaaladel näeme me vähem kui kümme protsenti Poola, Saksamaa, Taani kuuskümmend protsenti, ehk siis põllu äh, harimine äh, lõuna pool tõesti olulisel määral mõjutab seda. viimasel kaheksal aastal näeme, et toiteelemente on vähenenud, aga see on pikaajalisem teema, mis oli tipus kaheksakümnendatel ja pärast seda näeme me olulist äh, langust väga palju on tehtud, aga nüüd on see põhiküsimus, miks muutused leiavad aset nii aeglaselt ja see on strukturaalne probleem. siin näete, kuidas toitelemendid liiguvad, mida me oleme õppinud viimastel aastatel. miljonid tonnid fosforit ja lämmastikku sisenevad valgalale, need on need suunad äh, su,, nooled, mis tulevad väljaspoolt, need tulevad me nii toitainete kui ka siis ähm, väetiste puhul. seitsekümmend protsenti kogu äh, viljakultuuridest on, äh, puudutab liha tootmist. ja see on see põhiküsimus, nii kaua kui meil on see struktuuriprobleem, nii kaua on meil ka eutrofeerumise probleem ja seniks mõjutab see ka väga tõsiselt äh, väga tundlikku Läänemere süsteemi. loomed toodavad kolm korda rohkem sõnnikut võrreldes äh, fosfori ja lämmastikuga osas võrreldes inimestega äh, reovees ja see on nüüd põhiküsimus, ehk siis niikaua, kui meil on põllumajanduspoliitika, mis põhiliselt siis puudutab seda, et meil on eh, ja nad toodavad sõnnikut, me ei tea, kuhu see kõik liigub, see on keeruline, me teame, kuidas on võimalik eh, samas seda kõike ümber töödelda, aga see on kõik väetiste kasutus on kümnekordistunud eh, Valgala piirkonnas kuuekümnendatest alates. sinine osa näitab, et anda elanikuga linn, niikaua kui meil on sellised struktuurid äh, siis äh, on äh, tegemist raske olukorraga. nüüd jällegi ilma meetmeteta teame, et näiteks nagu Taani, kellele viidati, meil on võimalik sõnnikut äh, hoiustada, teha täppisväetamist, äh, meil on erinevad tehnoloogiad, aga samas peame ka põllumajanduse struktuuri probleemiga tegelema. Taani on teinud väga palju, aga samas on nad väga kõrgel tasandil kuus miljonit taanlast aga toodavad enam kui kolmteist, millised on need äh, sõlmpunktid ja meie jaoks on oluline teada, millele ähm, keskenduda. seda teame me Taani kohta, aga teiste piirkondade kohta mitte. nüüd, kui me räägime rannikuvetest, siis näeme me paran- osas, aga siin on muid teemasid äh, ja kõrgema eluvormid äh, on siin nagu filtriks ja me peame mõistma rohkem, kuidas äh, see on tihtipeale näidanud, äh, milline nuhtlus sinivetikate teema on igasuviselt, aga samuti peame mõistma, et neil on oluline roll toidutsüklis ja kliimamuutused mõjutavad samuti olukorda kliima soojenemisel. toitained nad pakuvad ähm, kalavarudele ja me peame täpselt vaatama, kuidas see konkreetseid äh, liike mõjutab. nüüd, äh, nagu ka ma varem rääkisin, siis umbes kolmkümmend aastat on sama vesi Läänemeres, see on Läänemeri on nii-öelda kurnamas neid varusid. kus me näeme, et äh, aeglaselt äh, nii-öelda rannikutel see positiivne mõju liigub avamere suunas. kus täpsemalt, Poola puhul kas äh, Silesias või rannikul, kus, millele me peame täpsemalt keskenduma ja meil ei ole hetkel dünaamilisi mudeleid, eh, mis eh, üksikuid meetmeid arvesse võtakse. me teame, et sõnnik on põhiprobleemiks, aga rannikumere osas eh, elurikkus ja ökosüsteemi funktsioon on halvasti käsitletud, filtrite tõhusus, me peame vaatama erinevaid sidus, seoseid ka ökosüsteemi teenuste vahel lisaks laieneb, samas äh, on küsimus ka selles, et millised, milline on olnud varasem mõju. boonusrahastamine, mis meie jaoks oli niivõrd oluline ja edukas äh, projekt, hakkab nüüd läbi saama ning on äh, esitatud ja ma arvan, et ma võin teaduskogukondade nimel äh, sõna võtta, et paljud äh, meist oleksid tänulikud, kui see rahastamismudel Euroopa Liidu ja riikliku rahastuse puhul võiks jätkuda samas positiivses vormis üritan rohkem ka tegeleda. teadlane tulnud minu juurde ja ütles, et mul ei ole mingeid tulemusi ja, ja te peaksite sellest kuulma, nii et igal juhul oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata neile, aitäh. suur tänu teil, õnnestus meile see mõistetavaks teha nii et küsin teilt otse, et kui midagi ei mu-, äh, et äh, meri kaob ära, ei, mitte nii, ei, eutrofeerumine ei tähenda seda, et äh, meri, meri ei ole Korbinen Soome Keskkonnainstituudist. Thank you, ladies and gentlemen. aitäh daamid ja härrad, siin ettekandes annan kõigepealt teile ülevaate eutrofeerumise kohta ja ka sellest, millised on need sisendi prognoosid ning millised on need erinevad ähm, äh, meetodid äh, ja nende positiivne mõju. teinekord on öeldud, et teadlased ei ole kunagi ühel meelel, aga mina võin täiesti öelda selle, nõustuda sellega, mida varasemalt öeldi. tegemist oli suurepärase kokkuvõttega Öeldud on, et Läänemeri on eutrofeerunud, jah, see vastab tõele, Helcom on oma integreeritud hinnangu selle kohta koostanud, see on täiesti tuttuus. täna ja homme toimub Leedus Helcomi kohtumine, kus ähm, nende tulem-, need tulemused kinnitatakse, siin kaardil on meil Soome veed, et selgemalt äh, näha, aga see pilt on sarnane kogu Läänemerel, punane tähendab seda, et me ei ole hea keskkonnaolukorrani jõudnud. aga samas meetod, mida me käsitleme, äh, puudutab erinevaid mõõdikuid ning pilt, pilt võib olla veidi erinev sellest lähtuvalt. siin me näeme põhjafaunat ähm, äh, ja roheline tähendab seda, et äh, positiivne staatus Äh, domineerib ja see on üks spetsiifiline tulemus. nüüd äh, teine puudutab äh, fütoplanktoni indikaatorid, kus ei ole meie piirkonnas ähm, head olukorda. selline on olukord praegu ning teised indikaatorid on kusagil seal vahepeal ja on juba öeldud, et kulub äh, pikk aeg selleks, et äh, olukorda äh, ümber pöörata ning räägiti ka merepõhjast ja me oleme näinud teatud positiivseid tulemusi valdavalt selles osas, mis puudutab neid ähm, äh, toiteelementide sisendeid. vasakul pool näete äh, lämmastiku vähendamist ning paremal pool äh, fosfori vähenemist erinevates vesikondade piirkondades. mida suurem seda su-, suurem on ka see positiivne tulemus, paremal pool näete fosfori puhul suurt äh, sümbolit Soome lahe osas kus, kus viiskümmend, viiekümneprotsendiline vähenemine on aset leidnud äh, üheksakümnendate äh, lõpuga võrreldes, võrreldes siis mõne aasta taguse ajaga. ja see vähenemine on aset leidnud peaaegu kõikides vesikonna piirkondades, välja arvatud siis äh, Pärnu lahes. või Riia lahe piirkonnas eh, enam kui sada aastat on eh, toitelementide mõju olnud väga suur ja näete, kuidas see suurenes kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel, isegi üheksakümnendatel ja sellele järgnevad ELCOM-i soovitused, Euroopa Liidu direktiivid ja eh, üsnagi järsk langus, me ei ole veel Äh, jõudnud ähm, äh, lõplike eesmärkideni, nagu öeldud. see on hea näide selle kohta, mis selgitab, miks Soome lahe fosfori vähenemine on olnud niivõrd suur. see näitab ähm, Peterburi ähm, reoveejaama mis äh, kahe tuhandendate aastase alguses loodi ja ja, ja siis tegutse- ja on mõjutanud olukorda kuni paari aasta taguse ajani. ja on oluliselt Soome lahe äh, paranevat olukorda mõjutanud, aga ei ole omanud siis täielikku mõju siin näete fosforijäätmete ladestamist mis mis lekivad äh, nii meredesse kui jõgedesse. Euroopa Liidu projekt äh, Soome lahe venepoolses osas, äh, mis leidis aset paar aastat tagasi ja selle käigus avastati selline probleem ning ka selle lekkimise ulatus Soome lahte ja kui see kontrolli alla saadi, oli võimalik äh, sajakordselt vähendada äh, fosfori paiskamine merre. kogu äh, Läänemere ulatuses oli tegemist kahekümne protsendilise vähenemisega bioaktiivse fosforiga, see oli üks allikas, aga see oli viiendik äh, sellest fosfori kogusest, ehk siis tegemist oli üsnagi olulise teemaga. ja me see, peaksime lähteallikatega tegelema, kui, kui äh, on veel võimalik nende osas olukorda parandada ja on äh, ka piirkondi, kus seda on võimalik teha, meil on äh, sellised jäätmeladestused äh, Poolas ja me teame, et seal on väga kõrge fosfori kontsentratsioon. ja me teame, et on sisepiir piirkonnas, kus lämmastiku eemaldamist on võimalik olulisel määral suurendada. me teame, et fosfori äh, puhul on seda võimalik samuti parendada. Äh, loode Venemaal, kus on äh, mitmeid selliseid piirkondi, kus saaks midagi ära teha hajapaiknevad allikad on muidugi keerulisemad, jõgedega jõuavad äh, need äh, meredesse ja me peame loomulikult oma äh, jõupingutusi suurendama. Taugava jõgi, mis tuleb Riia lahte, see on piirkond, kus fosfori vähenemine ei olnud, allikate puhul on võimalik siis veel edasi liikuda kui me räägime, erinevad äh, märgalad äh, mõjutavad äh, või mingid kaitsetsoonid mõjutavad piiratud viisil seda ka piisavat tõendusmaterjali. ainsad vähenemised oleme me näinud ainult väetise vähendamise osas. selleks, et toitelemente merest eemaldada ja näete siin mõningaid äh, kuluprognoose, kui palju kilogrammi fosfori kohta see maksma läheks. kaltsiumipõhilist äh, ainet, mis on väga reaktiivne ja mida võiks äh, kasutada, aga sellest räägiksin ma hiljem kus kuuekümne protsendi võrra on näiteks õnnestunud fosforit vähene, vähendada selle lubja tehn-, paremal pool näeme me kalakasvandusi, mis lääne äh, merepiirkonnas puudutavad näiteks puure. minu küsimus on, kas me tõesti saame luua sellise strateegia, lähtudes sellest vanast tehnoloogiast, mis on väga saastav. ja lõpetuseks, minu järeldused on väga lihtsad, kõigepealt äh, parim tulemus, äh, tootlikkus on nüüd äh, leviku teema, siin on keerulisem, aga samas on võimalik midagi ära teha näiteks jõgede puhul. ja mis puudutab väetiste liigset kasutamist, äh, pinnastik on tegelikult esimehel tuli praegu väga tähtis telefonikõne, nii et äh, ma võtan nüüd äh, esimehe kohustused üle ja annan endale kui raportööri siia konkreetseid siis äh, see mõlema käest äh, härra Humbol ja härra Korbinen tahan küsida, et määrusteks kirjutama, siis mis oleks need kolm asja, mida te kohe kindlasti tahaksite teha mida peaks õigusloomeliselt reguleerima. siin on kaks võimalust, ma ei ole põllumajandusteadlane, aga ühise põllumajanduspoliitika sambas, teises sambas probleem rohkem tasakaalus põllumajandus peaks arvestama mõlema poolega, et oleks võimalik siis läga kasutada samas talus. ikka meil on võimalik äh, äh, sõnnikut vedada, seda tehakse Saksamaal kolmkümmend, nelikümmend, viiskümmend kilomeetrit isegi pärast suurema vahemaaga muutunud, ka see ähm, äh, korrapoliitiline lähenemine, tasakaalus lähenemine oleks väga tähtis ja kolmandaks äh, Äh, tule-. Uh, aitäh, härra Korbinen, kas te soovite midagi lisada? It has become difficult to add another tree. väga raske on midagi lisada veel sellele kolmele ettepanekule. kordan lihtsalt seda, mida ma ütlesin just nendele reostusallikatele, kõikidel riikidel tuleb midagi ära teha olukorra parandamiseks, ka äh, Soomes ja Rootsis on meil võimalik äh, just sisemaal äh, reovee puhastust parandada, eriti mis puudutab lämmastiku sisaldust, aga Kristofi esitlusest tuli välja väga selgelt, et põllumajanduses tuleb kõige rohkem lämmastikku, aga samas see lämmastikuleke ei ole äh, ühtlaselt äh, jaotunud piirkondade vahel, nii et siin võib-olla võiksime pingutada ja arvestada just äh, seda Läänemere valgala. Äh, põllumajanduslikust süsteemist taaskasutada, siis meil oleks peaaegu, mitte päriselt, aga peaaegu võimalik juba põl-, lä-, talunik peab vaatama ka, milline on tema olukord ja teda ei saa süüdistada, aga meil on vaja luua stiimuleid ja hallatud põllumajandust. ja hallatud põllumajandust. ja ehk siis see, kuidas läga võib sattuda kanalisatsiooni äh, kas selle kohta on mingeid reegleid äh, või kas räägitakse siin ainult kuludest? olevat lämmastikku, seda on liiga palju ja seda just selle struktuurilise probleemi pärast põllumajanduses, et ühelt poolt on meil äh, väga palju keskendatud loomakasvatusele, teisel pool äh, taimekasvatusele, seda kahte poolt ei ühendata ja sellepärast ei ole või-, see, mis mängib väga tähtsat rolli, aga seda tuleb teha nagunii, sellepärast et muidu äh, peab maksma lõpptarbija, sellepärast et on liiga palju lämmastikku põhjavees ja see on just see suur arutelu, mis toimub praegu Saksamaal Äh, härra Zeller, jah, aitäh, proua esimees. Pole mitte mingi ime, kui me näeme, et on kaheksakümmend kuni sada tuhat maad selleks, et sinna läga viia ja kui kõndida siis äh, Saksamaal ringi, siis tundub, et äh, kohati on tegemist suurte keemiatööstustega nagu Veterwaldis Ida-Saksamaal, aga tegelikult on seal kõigest läga hoidla teiseks ähm, kasvatusega, aga mitte taimekasvatusega. me teame, et taimekasvatuses kasutatakse kunstlikku väetist selleks, et ähm, äh, maad väetada ja samal ajal on meil suured karjakasvatajad, mis siis äh, lägahoidlate jaoks ähm, rentidele pandi ju kohustus hoolitseda selle eest, et just äh, suurte jõgede ääres äh, tuleb reovett puhastada ja küsimus on nüüd selles, kui tõhusalt on seda tehtud. suured veepuhastusjaamad loodi, väga tore, aga tihti tekkis siis ka küsimus äh, mitte selle kohta isegi mitte olemas. ja kanalisatsioonivesi ei jõudnud mitte kanalisatsiooni, vaid äh, hoopis pinnasesse, sellepärast et kanalisatsioonitolusid ei olnud. näiteks üheksakümnendate aastate alguses Ida-Berliinis oli see täpselt niimoodi. nii et äh, ilmselgelt meil ei ole seal, käis Kaliningradis visiidil ja toona oli meil partnerlusleping veel Venemaaga, see on nüüdseks juba üles öeldud ja me teame, et väga palju Euroopa Liidu rahasid äh, ja selle eest olid venelased väga tänulikud äh, just Kaliningradi me ei jõudnud äh, filtreerimata Läänemerre. Venemaa on üks tähtsaid riike Läänemere ääres, aga praegu meil vähemalt selles küsimuses peaaegu mitte mingeid suhteid pole ja minu arvates ei ole see hea. aga põhimõtteliselt tuleb öelda, et minu esimene töö kahe tuhande üheksandal aastal siin parlamendis oli see, et ma olin olema siis kogu Euroopa Liidu jaoks eeskujuks, kuidas suhtuda makropiirkondadesse Läänemere probleemid olid toona teada, on ka praegu teada, selleks on eutrofeerimine ja teiseks äh, väga suur äh, laevatransport ja Läänemeri oli suurepäraseks eesjoone partnerlusleping. aga nüüd tuleb meil tunnistada, et tegemist oli kõigest teoreetilise mudeliga, sest äh, kasu oleks sellest strateegiast olnud ainult siis, kui kõik need riigid, mis asuvad makropiirkonnas ja mis panid toona eesmärgiks äh, äh, Läänemerd puhastada, et nad konvergentsi vahendeid, äh, aga korraldati ainult paar konverentsi ja see oligi kõik, igaüks üritas siis ise kuidagi omaette nokitseda ja see muidugi mingit tulemust ei toonud. järgmiseks kalanduse küsimus ja kogu see makropiirkondlik lähe-, põhjuste vastane võitlus peaks olema siis midagi, mida me teeme üheskoos. ja selleks oleks siis ähm, makropiirkondlik strateegia suurepärane võimalus, kui kõik osapooled oleksid siis ka tõesti valmis äh, oma kohustustest kinni pidama. ja ma arvan, jah ma loodan, et meil ei lähe nüüd veel kümmet aastat aega selleks, et paremaid tulemusi saavutada. jätkame programmiga. Äh, Ottilia Torresson, palun. Good afternoon everyone and uh... tere pärastlõunat kõigile ja aitäh mind siia kutsumast sellele väga huvitavale seminarile uh, kuulasin ka eelkõnelejaid, kes tulid välja väga huvitavate mõtetega ja ma arvan, et ma tõstatan juba samad küsimused, mida tõstatasid ka eelkõnelejad. kohe aega raiskamata ma esindan siin Läänemere ökoregiooni programme, meil on siin riiklikul tasandil programmid, aga ka piirkondlikul tasandil oleme Läänemere piirkonnas seda teinud juba üheksakümnendate aastate algusest ja see, näete, siin on WWF-i kontorid ja partnerkontorid äh, nii Balti riikides kui ka Peterburis Venemaal ja me oleme teinud siis koostööd äh, äh, ja rääkinud siis Läänemere jätkusuutlikust haldamisest. siin räägiti juba Läänemerest ja sellest, kui kompleksne see küsimus on isegi kui eutrofeerimise tasandid ei ole nüüd nii keerulised, aga mis puudutab nüüd kalandust äh, ja tegelikult ka reostust äh, maismaalt, toob endaga kaasa need erinevad tasandid ja tegemist on väga tundliku merega. Kristof mainis just sellepärast, et veevahetus on seal väga aeglane ja see kõik on siin ka omavahel seotud ja inimtegevus mõjutab üüratult äh, Läänemerd ja valgala on neli korda suurem kui Läänemeri. ütlen seda lihtsalt, et selleks, et aru saada, et tegelikult väga suur osa maismaast mõjutab äh, Läänemere ökosüsteemi. nii et eutrofeerumise vastane võitlus on siin väga tähtis ja me peame leidma võimalusi lünkade täitmiseks äh, äh, erinevates sektorites ma arvan, et eutrofeerumisest ei ole mul vaja siin väga palju enam rääkida, siin on väga selgelt välja tulnud, et see on üks kõige suuremaid probleeme ja põllumajandus on üks suuremaid probleemi tekitajaid. see on see tüüpiline pilt, mida on võimalik näha ja ja see lämmastikualane ja see hapnikuvaene äh, keskkond ja vetikate vohamine, siin näitan, et täpselt äh, mis, siin on üks ilus pilt, mis, mille saatis mulle üks kalamees, tegemist on siin äh, tursaga, mille olukord ei ole väga hea. tavaline tursk on sama värvi nagu see uim Ähm, aga siin on tegemist kalaga, mis on neljakümne meetri sügavuselt püütud äh, ja see peaks olema hapnikuvaene piirkond. Äh, ta peaks olema seda uimevärvi, aga on täiesti valge. nüüd näete, milliseks muutub kala, kui tal ei ole midagi hingata. Äh, nii et tegemist on väga tõsise küsimusega. WWF WWF-il on traditsioon äh, teatud äh, tulemuskaarte avaldada, et näidata, mida siis on Läänemere riigid teinud äh, tegevuskava Helcomi piirkondliku konventsiooni täitmisel, seda oleme teinud aastast kaks tuhat seitse, oleme vaadanud, milliseid edusamme me oleme teinud. aga oleme vaadanud ka üldisemaid kohustusi, rahvusvahelisi kohustusi üleüldiselt merendusvaldkonnas just äh, avaldasime oma viimase kaarti, seda siis Helcomi ministrite kohtumisel märtsis ja me võime öelda, et äh, ikka ja jälle nende tulemuskaartide puhul me näeme, et tegelikult on vaja rakendamist tugevdada ja meil on vaja rohkem koordineerida oma tööd. ja seda eelkõnelejad ka juba mainisid aga ma arvan, et on väga tähtis, et meil oleksid organisatsioonid, mis tõstataksid selle küsimuse siis väljaspool Helcomi poliitikaid ja me peame tõesti näitama riikidele, mis on võimalik veel ära teha ja kui kaugele nad saavad minna. meil võib olla tõesti väga suurte eesmärkidega kokkulepe, aga kui ei ole sama suurte eesmärkidega rakenduskava, siis tulemusi ei ole ja nüüd näete siin tulemusi. siin on neli erinevat valdkonda Läänemere tegevuskavas ja nagu te näete, siin viimane rida on tulemused punased kõik ehk et kõik liikmesriigid on tegevuskava rakendamisel läbi kukkunud. meil oli kolm aastat selle tegevuskava rakendamiseks, eh, sest aastaks kaks tuhat kakskümmend üks tuleb siis kohustused täita, aga kõik liikmesriigid on selles osas maha jäänud ja kui me räägime eutrofeerumisest, siis on teatud riike, mille olukord on paranenud, seda mainis ka komisjon, et Taani on siin juhtival kohal, aga ka Rootsi ja Soome olukord on paranenud, aga üleüldiselt on olukord paljudes riikides ikkagi halb mul ei ole võimalik näidata kõiki neid erinevaid eutrofeerumise määrasid. Äh, kui kellelgi on huvi, siis mul on siin kaasas brošüürid ja saan teile anda siis kogu raporti. aga me jagasime selle kategooria kolmeks. siin olid toitainete vähendamise programmid, riiklikud ja me nägime, et mitte ükski riikidest ei täida eesmärke, välja arvatud Taani, mida siis ka enne mainiti. siis kui räägiti reoveest tulenevalt Äh, probleemidest, siis jällegi ainult miinusmärgid, äh, põllumajanduses toitelementide vähendamine, siin on olnud jõupingutusi, mida on tehtud, äh, aga meil on ikka veel väga palju vaja ära teha just standardite ja juhiste paikapanemisel, siin mainiti juba läga ja sõnnikut, Äh, samamoodi on väga tähtis vähendada siis põllumajandusest tulenevat saastatust, nii et ma tegelikult uuesti kordan seda, mida siin on juba öeldud, et põllumajandus on üks valdkondi, millega tuleb tegeleda täpselt samamoodi nagu ka reovesi. ja need tulemused on kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ja liikmesriigid ise andsid selle info siis Helcomile, nii et see tegelikult toob välja uuesti selle, mida mainis ka Kontrollikoda, mitte midagi uut, aga lihtsalt toonitan juba seda, mida öeldud mind šokeeris see, et tulemused on nii halvad, ma loodan, et ka teie olete šokeeritud, te võite nüüd küsida, miks? ja tegelikult komisjonile see küsimus juba esitati, on sada seitsekümmend seitse erinevat tegevust äh, Läänemere tegevuskavas ja nendest saja kolmel on tähtaeg juba möödunud ja kui seda vaadata, siis kõigest nelikümmend viis protsenti on sellised, mida on kas osaliselt või üldse mitte täide viidud, nii et pool on täiesti jõude seisnud. seda sellepärast, et tegemist on vabatahtliku kokkuleppega. konventsioon on suurepärane meede, seda on meil vaja ja me oleme sellega päris kaugele jõudnud, aga see on vabatahtlik. ja nagu siin juba eelnevalt mainiti, teatud Euroopa Liidu määrustes on standardid madalamad. Helcom võib muidugi tõsta neid äh, määrasid, aga, ja eesmärke, aga see on vabatahtlik. ja meil toimub siin nii-öelda topeltraporteerimine nii Helcomile kui ka Euroopa Liidule, aga ma arvan, et Helcomi raames on võimalik neid probleeme parandada. aga isegi, kui meil on see suurte eesmärkidega tegevuskava, riigid riiklikul tasandil ei rakenda seda, mida nad on lubanud um me siin juba rääkisime sellest natukene, uuringud, mis väga selgelt näitavad äh, kunstväetiste kasutamisest ja see, mida siis kasutatakse taimede väetamiseks, sellest pool läheb lihtsalt pinnases kaduma. sellest on väga tähtis aru saada, et väga palju on võimalik ja vaja veel teha maismaal. palju on juba ära tehtud, aga väga palju on veel vaja teha kui vaadata siin seda väetiste tõhusust, siin ringmajanduses oleme väga palju lünke täitnud ja nüüd me peame väga täpselt vaatama, mida teha ära põllumajanduses. meil on võimalik palju rohkem kasumit toota nii äh, talunike jaoks, sest neil ei ole vaja lisaväetist äh, osta, kui ka üleüldiselt, kuidas muuta põllumajandust äh, keskkonnasäästlikumaks. me oleme rääkinud siin sellest, et meil on sellised põllumajandus- ja keskkonnameetmed ühendatud seda, neid projekte on läbi viidud üheksakümnendatest. väga tähtis on teadlikkust tõsta just meetmete osas, mida on lihtne elada siin äh, võistlus äh, Markus Eerola ja Minna Saki Eerola on siin eelmise aasta võitjad. tegemist on siis nii-öelda äh, piirkondlik võitjatega ja nad on siin energ-, näitavad, et seda on võimalik teha ja nad ei oota mitte mingeid poliitikaid, et neil oleks stiimul majand-, majandamist muuta. nii et nad tõesti täidavad nõudeid, tegemist on meie jaoks nii-öelda saadikutega, kes näitavad, kuidas on võimalik neid küsimusi äh, lahendada. et äh, Äh, me kasutaksime ära toiteaineid äh, sajaprotsendiliselt. nagu öeldud, äh, see, mis on tehtud, on hea, aga sellest ei piisa, eriti kui me soovime päästa Läänemerd. ja tõesti, ÜPP on üks suuremaid probleeme, eks nitraatide direktiiv ja reovee puhastamise direktiiv on juba sammud, aga ikkagi kõige suuremaks probleemiks on ikkagi ÜPP. Äh, kui me jätkame samamoodi nagu praegu, siis eutrofeerumise probleem säilib. tahtsin teile näidata ka seda, äh, neid viimaseid tulpasid paremal pool, siis need pikad rohelised tulbad on otsetoetused ja me näeme, et tegemist on pikkade tulpadega ehk et otsetoetused on olnud äh, siis ÜPP sees ja tegemist on tegelikult ju talunikkonda toetavate meetmete kasutamist ja WWF-i ettepanek näitab, et äh, otse toet-, vabandust, viimane mitmeaastase finantsraamistikuga otsetoetuste tase säilib ja probleemid jätkuvad, nii et tegelikult äh, talunikud peaksid tõestama Rootsis näiteks äh, veeraamdirektiivi meetmed äh, on paika pandud põllumajanduspoliitika kaudu. tegemist on siis vabatahtlike meetmetega maaelu arenguprogrammis, aga selles programmis kõigest kolmkümmend protsenti äh, meetmetest on kohustuslikud, kesknevad poliitikad üksteist mõjutavad ja kuidas nad kujundada nii, et nad ka tõhusalt aitaksid siis leevendada probleeme komisjoni teadusuuring, äh, mis siis telliti Agrifood Rootsilt. Äh, kui vaadata ja siin kõik äh, keskkonna olukorda parandada ja me teame, et ÜPP eelarvet vähendati, aga meil tuleb otsetoetuste paikapanekut muuta. meil on vaja rohkem eesmärgi, eesmärkidele suunatud rahakasutust ja siin öeldakse, et me peaksime ennetama, meil on vaja ka äh, toetada kõrge väärtusega põllumajandusmaa kasutamist ja täna räägitakse eutrofeerumisest. meil on vaja siin spetsiifilisi meetmeid selleks, et ka talunikud äh, kannaksid vastutust äh, eutrofeerumi spetsiifilisi meetmeid, sest praegusel hetkel ei ole mitte mingit stiimulit talunikel loobuda kunstväetistest. Neil ei ole mitte mingit stiimulit leida mingeid muid võimalusi. ja kokkuvõtteks tulevane ÜPP, see on üks kõige tähtsamaid peale selle tuleb kasutada meetmed millega on meil võimalik vältida seda, et areng läheb vales suunas, nii et tõesti, meil tuleb paika panna tingimused selleks, et me paneme täpselt paika, milleks on võimalik raha kasutada. peale selle tuleb kasutada ÜPP fonde ka selleks, et võidelda selliste probleemide adekvaatselt selleks, et tegeleda probleemidega. ja see olekski minu poolt kõik, aitäh! suur tänu! jah, jälle üks ÜPP-ga tegeleme täna edasi, meil on mõned veel parendusettepanekud. kes räägib Interregist ja Läänemere lõunaprogrammist? mina esindan Interreg programmi Läänemere lõunaosa kohta, aga ma räägin mitmetest Interreg programmidest teile täna. ja minu ettekanne on saanud ka informatsiooni teistest programmidest ja ei tarvitse ilmtingimata teiste programmide ametlikke seisukohti kajastada, nii et võtke seda arvesse. kõigepealt ma selgitan, mis asi Interreg on ja kuidas ta toimib ja kuidas aitab võidelda eutrofeerumise vastu ja pärast on mõned näited projektidest eutrofeerimise vallas ja siis toon välja ka probleemid ja räägin parandamisvõimalustest. mis on Interreg? üldjoontes Interregi programmid äh, peavad lahendama sarnaseid probleeme, mis on piiriülesed, mida ei anna lahendada ühel riigil üksinda eesmärgiks on välja töötada ja vahetada eh, lahendusi, teadmissiiret korraldada, parimaid lahendusi otsida koos. Interrekt eh, alusuuringuid ei rahasta, mingi rakenduslik aspekt peab olema, eh, näiteks uute tehnoloogiate või lahenduste pilootkorras testimine seatud eesmärgiks ja tohutud investeeringuid infrastruktuuridesse eh, see ka ei puuduta ja võib-olla selle tulemusena Interregi projektide tulemused ei ole kohe silmaga näha. Interregi programmid saab jagada piiriülesteks ja liikmesriikide üleseks. Need liikmesriikide ülesed eh, hõlmavad eh, kogu riiki, aga piiriülesed ainult piirialasid. ja aga need kaks täiendavad teineteist. tihtipeale riikideülesed programmid töötavad ministeeriumide tasandil, piirkonna ametiasutuse tasandil, samas piiriülesed programmid enamasti võtavad sihikule piirkonna kohalikud Äh, omavalitsused ja toimub koostöö nende tasandil. Interreg hõlmab tervet rida teemasid, äh, VKE-d, äh, äritegevus, haridus, transport, samuti keskkonnaküsimused. ja tavaliselt on struktuur selline, et kõigepealt strateegilised otsused tehakse seirekomitees, sellesse kuuluvad piirkonna esindajad. Nemad otsustavad siis, mida programmist hakatakse rahastama. Läänemere piirkonnas on üle kaheteistkümne Interreg programmi ja enamikke neist te näete ka siin kaardil. seitse merendusprogrammi, kaks on riikideülesed ja viis on piiriülesed, eh, aga eutrofeerumisteemadega tegelevad ainult kolm programmi. kõige suurem neist hõlmab pea kogu seda piirkonda, mis slaidil on, nimelt eh, Läänemerd, sinine on lõuna eh, osa Läänemerel ja roheline on kesk Läänemere piiriülene programm. täna öeldi, et pea neliteist miljardit aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on läinud eutrofeerumise probleemide lahendamisele, isegi rohkem kui neliteist miljardit. Interreg on saanud väga väikese osa sellest rahast aga siit tabelist te näete, et need kolm programmi, eh, kes otsustasid eutrofeerumise vastu võidelda, eh, alates aastast kaks tuhat seitse on suunanud eh, neljandiku kuni pool rahalistest vahenditest just sinna ja need on rahalised vahendid, mis eraldati keskkonnaprobleemidele neljandik kuni pool rahalistest vahenditest keskkonnasummadest läksid eutrofeerumisele ja nelikümmend kolm projekti eh, kaudu rakendati pea kaheksakümmend miljonit eurot Interregi programmides ja kuidas see siis välja näeb? Need kolm programmi moodustavad üheksakümmend protsenti eutrofeerumise alasest rahastamisest. jah, see on väike osa, kui me vaatame, mida liikmesriigid suunavad, aga piiriülestes plaanis üsna märkimisväärsete summadega on tegemist. ja need projektid siis testivad äh, uusi asju või äh, te tegelevad uute lahenduste siirdega piiriüleselt nüüd räägime projektidest, toon mõned näited. enamik projektidest eh, koondavad tähelepanu kahele aspektile, kas ära hoida toitelementide sattumine põhjavette või merre või eh, nende kõrvaldamine eh, sealt saastunud aladelt. ja siin te näete ühte projekti see tegeleb reovee puhastamisega ja väga konkreetse probleemiga, nimelt ravimid, jäägid, mis on sattunud reovette ja äh, reovee kaudu merre. E-, eesmärgiks on äh, jah, teha selline register puhastustehnoloogiatest ja järele testida, mis on kõige tõhusam neist ja äh, Euroopa Liidu strateegia Läänemere kohta näeb ette, et see on üks äh, juhttegevusi, äh, mis endiselt käib. see on Live Lagoons projekt. tegemist on projektiga, mis toitelemente kõrvaldab merest, sellel on väga kohalik mõju, aga eesmärk on eh, katsetada, kuivõrd kuluefektiivsed meetmed on toitelementide kõrvaldamisel. ja ka eh, näiteks eh, installeerides selliseid hulpivaid saarekesi, mis siis absorbeerivad toitelemente ümbritsevast veest. jah, üks näide platvormi kohta, mis ühendab Äh, äh, raha, see on nagu selline rahastajate, vabatahtlike rahastajate platvorm, mis tegeleb toitelementide kõrvaldamisega veekogudest. sellised äh, kõrvaldustehnoloogiad väljaarendamisega tegeletakse, Interreg Central Baltic ja see on ka pal-, samuti Läänemere piirkonna üks juhtprojekte, mis kajastub ka seal Läänemere strateegias. ja veel üks näide projektist, mis käsitleb hajareostust ja hajareostusallikaid. see projekt on juba lõppenud, aga ulatus oli sellel väga suur Interregis, sest sada seitsekümmend näidisfarmi eh, loodi Läänemere ümber seitsmes riigis. ja need ühendati ühte võrku ja testiti nendes ja tutvustati keskkonnasõbralikke meetodeid eh, toitelementide kõrvaldamiseks. kaks tuhat eh, talunikku olid kaasatud sellesse projekti. kui me räägime probleemidest ja heastamismeetmetest, alustaks äh, õiguslikust raamistikust kõigepealt kõige suurem peavalu Interregi rahvale on riigiabi eeskirjad. riigiabi eeskirjad äh, jah, mõjutavad tugevasti projektide realiseerimist. ja ei saa ka kõiki kaasata projekti, keda tahtnuks. põhjusteks on riigiabi eeskirjad, mis on üsna karmid ja kui mõelda ulatuse peale, siis lihtsalt ei tasu asi ennast ära ja paljud Interregi osalised arvaksid, et kui riigiabi eeskirju ei oleks, siis oleksid tulemused palju paremad piloottestimisel ja ka erasektori kaasamisel projektidesse. veel üks asi. on terve rida Interreg programme, mis tegelevad ka eutrofeerumisega. samas see piiriülene koostöö jääb väheseks nende puhul. me oleme üritanud koostööd arendada, aga äh, selle koostöö äh, mõningad elementidel on edu olnud ja ka liikmesriikide poolse rahastamisega ja Euroopa Liidu poolse rahastamise võimalused peaksid kajastuma äh, sellises Euroopa raamistikus et see, et programme nii palju on, ei ole üldse halb iseenesest, sest piirkonnad annab nii paremini kaasata ja nad tunnevad suuremat omalust oma projektide ja otsuste üle. ja poliitiline raamistik ja sellega seosed võib-olla Äh, annaks seda paremini kajastada õiguslikus raamistikus, aga mul küll on tunne, et meil juba asjad selles valdkonnas lähevad üsna hästi. terve rida projekte, mida me rahastame, on saanud toetust Euroopa Liidu Läänemere strateegiast või muudest tegevuspoliitikatest nüüd lihtsustamise teema. rahastamiseeskirjade lihtsustamine, see on midagi, millest kogu aeg räägitakse ja ma ei hakka sellel pikemalt peatuma. lihtsamad eeskirjad, et rahastust saada ja rohkem kaasata avaliku sektori, erasektori osalised on vaja nüüd, eh, kuidas parandada programme, ma arvan, et kõige suurem, et eh, paremini ära kasutada ja levitada eh, positiivseid mõjusid. tavaliselt on nii, et kui rahastamine projektil lõpeb, siis kuidagi asi jääb hooletusse. nii et programmid puhul on vaja paremini ära kasutada nii väljund selline programmide ülene koostöö toimub meil ja üks näide selle kohta on algatus Läänemere piirkonnast nimega Project Platforms. see on sellest või Interreg allikatest, nemad saavad taotleda raha juurde, et üksteise vahel koostööd teha. ja see võimaldab äh, töötada edasi paremate prak-, praktikate kallal ja testida parimaid lahendusi ja sellega suureneb ka ja projektiplatvormid Läänemere piirkonda on nende jaoks juba konkurss välja kuulutatud ja juunikuus kaks tuhat kaheksateist siis toimub valik. nii et nii palju ma tahtsingi teile tutvuda. suur tänu ega mul ei olegi konkreetseid küsimusi siin kolmanda diskussiooni raames, aga üks märkus äh, proua Torresonile. Teie poliitika vallas. jah, me võtsime teadmiseks, mis te ütlesite me peame muidugi ka silmas pidama seda, dramaatiliselt sekkutakse esimese ja teise samba rahalistesse vahenditesse. toimuvad suured kärped, agalgne sõnum aastate tagant. ja peab ütlema, et ma, minu kõrv on väga tundlik selles suhtes, mida teie ütlesite valguses. aga rohkem mul midagi öelda ei olegi kas kellelgi teisel võib-olla on? jah, kassid. kas ma saan teist õigesti aru? et eh, milliseid projekte silmas pe peate, kui te räägite, et eh, jah, kui võtta projektide ulatus, maht, siis tavaliselt kaks-kolm miljonit eurot on need. ja mida siis, miks riigiabi eh, jah, takistab tegutsemist. nimelt bürokraatia, mis riigi abiga kaasneb. lihtsalt on liiga suur ja väikesed eh, ei tule sellega toime ja nad ei taha sellepärast projektides kaasa lüüa. kas ma sain teist õigesti aru, teie küsimusest? jah, riigi abi äh, kaotamine, siin on teil slaid selle kohta ja ma saan aru, et need künnised äh, jah, tegelikult äh, on liiga madalale asetatud ja takistavad sellepärast osalemist. näiteks lairiba puhul, sest samas omavalitsus tohib ainult teatud summani panustada ma ei taha muidugi siin täpseid seoseid tõmmata, aga lihtsalt tahtsin teada, et mida teie silmas peate, sellepärast minu täiendav küsimus. ja kolleeg Zelleril on ka küsimus selle kohta. toetusreeglid on sellele vastu, näiteks kui on äh, reovee puhastamine kohalik, tähendab seda, et tihti ei ole võimalik ka investeerida nendesse süsteemidesse, eriti just väikeste kohalike omavalitsuste äh, puhul, neil ei ole võimalik, et kas eraettevõte võib tegeleda vee ärajuhtimisega või mitte ja tegelikult ka äh, kohalikus poliitikas tuleb meil kogu aeg all äh, kohalikud omavalitsused või ka ettevõtted, mis on seal juba ammu tegutsenud teadusvaldkonnas, millel on aga väga piiratud investeeringu kanalisatsioonisüsteemi, mis on aga tähtis selleks, et vesi jõuaks veepuhastusjaama nii et siin tuleks tõesti uuesti vaadata, kuidas neid äh, vesi sealt läbi ei voola. kuivõrd keerulised lood on Euroopa Liidu poolse rahastamisega, ütleb härra Štehovski. jah, siin on tihe seos rahastamise vahel, eh, mis läheb põllumajandusse, maaelu arengusse ja keskkonda hooletusse jäänud ja mis jäi hooletusse, oli ka selle arvestamine, et loodus elab oma reeglite, loodusseaduste kohaselt. ma toon teile veel näiteid. meie kohalik omavalitsus eh, jah, rajas eh, väikus on. Eh, selle asemel, et erosioonivastane meetmeid rakendada, Äh, kasvatati vilja ja pärast esimest tormi kogu äh, muda põllumaalt sattus sinna tehisjärve, aga seal raha endal ei olnud, nii et muda järv, äh, mudaga saastunud järv on selle tulemuseks. ja seda muda pidi puhastama jah, selleks ei olnud raha, see näitab, et toetused on kõik omavahel seotud, kalad surevad meres, äh, mitte ainult meres, vaid äh, ka järvedes ja jõgedes. jah, mida ma sellel slaidil, mis puudutas riigiabi, silmas pidasin, oli see, et äh, Interregi tegevused, projektid on liiga väikesed, et mõjutada turu tingimusi, nad lihtsalt testivad ja arendavad välja uusi asju nende projektide kaudu. ma rääkisin siin sellest, mida ma olen erinevatel Interregi komiteede kohtumistel kuulnud. et lihtsalt liiga väike on nende projektide ulatus, meie Interregi projektide ulatus, et hakata moonutama turul kongest välja jäänud, neil on erand tehtud. jah, see oli tähtis täpsustus. ja sellega me oleme, tänan, tänan kõiki. enne kui ma nüüd äh, lõppmärkused teen, tahan veel kord südamest tänada meie külalisi. Neid kaasa võtan koju. kõigepealt meil on vaja täiendavaid struktuurilisi muudatusi teha härra Humborgilt ta rääkis, milline dramaatiline disbalanss suutlik, sest loomapidamisel tekib väga palju sõnnikut. ja langem. nüüd, mis puudutab MFF-i ja ÜPP-d ja see puudutab ka rangemaid Eh, norme ja eeskirju ja võib-olla ka seda ringfensingut eh, ressurssidele, mida me neile eraldame ja need ressursid, mida nad saavad meie käest, on ju tõesti märkimisväärsed. nii et lõpetuseks ma tahaksin, et meetmed oleksid tõhusad. ja eelarve kontrolli komisjoni kutsun üles jätkuvalt ähm, siin tugevalt tõstatada ja nende teemade juurde tagasi tulla. ma tahan teid südamest tänada ja luban, et me jätkame nende teemade käidu ja äh, komisjonile me tahaksime teilt veel kirjalikult saada informatsiooni. Ja, herzlichen Dank. Herr Berinski, bitte. meie variraportöör palus mul äh, sõnavõttu pidada ja tahaksin tema nimel avalduse teha. lugupeetud äh, kolleegid, lugupeetud proua esimees, äh, soovime tänada Kontrollikoda detailse raporti eest, on hea meel kuulda, et enamus projekte annab kestvaid tulemusi tootlike investeeringute osas. mis puudutab, see on meie jaoks väga oluline valdkond me toetame äh, vigadest õppimise lähenemist ja soovime tänada Kontrollikoda nende probleemide tuvastamise eest, äh, mis aitab meil paremini neid käsitleda ja sellest lähtuvalt äh, ka siis samme astuda see ei puuduta ainult soovitusi liikmesriikidele, aga ka komisjonile ning kolleeg loodab, et me kõik suudame oma fookust Ähm, ümber suunata ja kajastada seda kõikides valdkondades ning tõesti tootlikke investeeringuid äh, arvesse võtta. lähtudes eriaruandest tahaks kolleeg samuti tähelepanu pöörata Euroopa Liidu rahastusele ja, ja Euroopa lisandväärtusele nelja, enam kui neljakümnest projektist kolmkümmend ei toimu äh, Äh, Euroopa rahastusele, aga kaheksa äh, me peame keskenduma esimesele kahele grupile. ja kolleeg jääb ootama koostööd raportööriga. jah, esimees, lugupeetud rahvasaadikud, komisjoni nimel võin öelda, et meil on väga hea meel äh, kontrollikoja eriaruande üle, mis puudutab proaktiivset investeerimist ettevõtetesse, sest sellega toetatakse meie jõupingutusi üleilmsemate terminite kaudu siis ka tulemusaudititeni jõuda. õigusloomeline raamistik äh, tootvate investeeringute jaoks on viimasel programmiperioodil paranenud võrreldes varasematega. ja komisjon on nõus, et äh, sellegipoolest on vaja siiski veel midagi ära teha selleks, et äh, äh, parandada kestlikkust praeguse programmiperioodi ajal ja parandada siis uue finantsraamistiku kujundust me oleme alati toetanud uute rahastamisvõimaluste leidmist, me oleme ühise äh, strateegilise raamistiku välja töötanud, meil on nii-öelda raammeetmed ja selle kõrval spetsiifilised meetmed, nagu näiteks eelnev hinnang kulutulude analüüsi jaoks, äh, tehnilisemad meetmed, järelevalvekomisjonides osalemine selleks, et äh, jälgida just edusamme tulemusindikaatorite osas, uus nõue liikmesriikidele, vähemalt üks uus hinnang eh, igas prioriteetide mõõtmes läbi viia ja ka komisjon on ka öelnud, et süstemaatiliselt tuleb läbi viia ekspost hindamine see puudutab nüüd ka jagatud vastutust. komisjon meenutab, et liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et tulemused säiliksid vastavalt äh, siis valikukriteeriumitele, nii nagu see on ka üldsätete määruses kirjas. paari sõnaga ka nüüd äh, aruande kohta me näeme, et kontrollikoja tulemused näitab, et õigusliku kestvuse kriteeriumid olid täidetud kõikides auditeeritud programmides. tulemused olid nagu planeeritud ja nad jäid kestma ka pärast määruses paika pandud tähtaega. teatud projektide puhul tulemused küll pikaajaliselt ei säilinud ja seda sellepärast, et meil ei olnud piisavalt keskendutud just äh, projekti kestlikkusele, seda ei olnud teinud projekti haldajad ja ka Kontrollikoda ise ütleb, et teatud juhtumite puhul ka äh, muutunud äh, turutingimused ja välistingimused mõjutasid teatud projektide tulemuste säilimist kontrollikoda teeb viis soovitust liikmesriikidele ja kolm komisjonile. ma võin teile kinnitada, et komisjon on kõigi kolme ettepanekuga nõus, mis puudutab just äh, tulemuste toetamist ja seda siis ekspost hinnangute läbiviimise kaudu ja ka siis korrektiivmeetmete kasutamise kaudu. nii et äh, võin teile öelda, et me pöörame erilist tähelepanu just sellele küsimusele, kuidas liikmesriigid tulemuste kestlikkusega ja tulemustega üleüldiselt äh, tegelevad, kui nad kinnitavad projekte aastateks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me toome rohkem esile ka kestvuse kriteeriumi ka ekspost hinnangute puhul ja vaatame ka täpselt siis tegevuse ajakava ja hindamise ajakava. ja kolmandaks võime kinnitada, et artikkel seitsekümmend üks leiab äh, väga ranget rakestamist, nii et me neto äh, parandusi viime läbi, kui äh, kestlikkuse tingimusi rikutakse või nendest ei ole kinni peetud. härra Palko, kas te soovite veel kommenteerida? minu arvates on see aruanne suurepärane näide selle kohta, kuidas meie hoolitseme ta äh, selle menetluse parandamiseks. me selles aruandes ütleme, et õigusloomeline raamistik on aidanud olukorda parandada kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi ajal võrreldes varasema perioodiga. sellegipoolest saame osapool, mis vastutab siis õigusloomelise raamistiku parandamise eest, teie selle aruandega saate tegelikult meetme, mida teil on vaja olukorra parandamiseks. me oleme muidugi valmis tulema uuesti ja seda aruannet ka uuesti esitlema selle Euroopa Komisjoni kui ka parlamendi jaoks, aitäh! aitäh, proua esimees! kõik, mida siin öeldi, selle puhul me peame õige vahend selle jaoks. jah, aitäh! sellega me oleme päevakorrapunkti number kolmteist ammendanud, aitäh ja nüüd päevakorrapunkt number neliteist, maaelu areng. meie raportööriks on äh, proua Kadenbach ja kontrollikojast härra Figuereiro, palun. Thank you, madam chair aitäh, esimees, kui lubate, siis enne seda lühikest ettekannet tahaksin toonitada, et tuleme tagasi ühise põllumajanduspoliitika juurde ja toonitan teatud nüansse, mida täna hommikul juba arutati, mis puudutavad lihtsustamist ja tulemustele keskendumist. tegemist on siis aruandega, mille koostas Kontrollikoda pärast auditeerimist mitmes liikmesriigis ja see puudutab siis neid uusi lihtsustatud kuluvõimalusi. nagu te teate, traditsioonilised lahendused äh, finantstoetuse tagamiseks maaelu arengus on kulude hüvitamine, tegelike kulude hüvitamine ja Kontrollikoda on mitmeid kordi minevikus öelnud, et sellised traditsioonilised lahendumised on ennast ära teeninud. sellepärast me loodame ja usume, et on võimalik äh, välja töötada häid lahendusi. tegemised on uued fina-, uute finantstoetuste liikidega ja meie usume, et nad on väga tähtsad, need uued lahendused, uued meetmed, lihtsustatud kuluvõimalused äh, et pärast äh, auditi läbiviimist jõudsime me järeldusele, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine on aidanud äh, rohkem kaasa tulemustele keskendumisele. kuidas siis lihtsustatud kuluvõimalused on lihtsustanud administreerimist? ja see on lihtsustanud administreerimist ka sellepärast, et ametivõimudel on võimalik äh, Äh, säästa aega administratiivkulude puhul leidsime me häid näiteid metodoloogia ja kalkuleerimise kohta, aga teatud juhtumitel ja ainus asi, millele palun äh, õigusloojatel tähelepanu pöörata, on see, et meie, nii et lihtsustatud kuluvõimalusi tuleks rohkem kasutada Äh, peaksid siis seda tegema liikmesriigid ja nende ametivõimed, aga me ütleme ka kuluvõimalusi kasutada, aga samal ajal lihtsustatud kuluvõimalusi võib kasutada väga paljude investeeringute jaoks. oli selge, et keskendutakse küll väljundile, aga mitte tulemusele. me võime öelda, nüüd meie soovitused, siin tuleks tuua välja just meie esimene soovitus, kus öeldakse, et komisjon peaks üle vaatama oma juht, hoolitsema selle eest, milline on sertifitseerivate asutuste roll ja nemad tuleks ka siis äh, juhtnööridesse kaasata. ja viimane soovitus, kolmas, me soovitame komisjonil lihtsustada lihtsustatud kuluvõimaluste adekvaatset kasutamist ja komisjon peaks laiendama kasutamisvõimalusi teenib mõlema poole huve ja lihtsustab lahendusi. see on lihtsam ametivõimude jaoks ja lihtsam ka lõplike kasusaajate jaoks ja see on seotud ka teise küsimusega, mille te tõstatate. võimudeks mingil määral raske. eelmisel programmiperioodil ei kasutatud lihtsustatud kuluvõimalusi. nüüd nad aga peavad välja töötama metodoloogia selleks, et kasutada neid võimalusi, öelda, mis on need konkreetsed meetmed, et isegi kui arvestame sellega, et alguses on ametivõimudel tööd rohkem, siis lõppude lõpuks, vaadates kõiki neid ene-, erinevaid menetlusi, siis see uus lahendus on ka ametivõimude jaoks lihtsam. lihtsam kasusaajate jaoks ja tuleks edasi arendada ja rohkem kasutada maaelu arenguprogrammide puhul ja peaksime siin võtma eeskujuks teisi Euroopa Liidu poliitikaid, näiteks ühtekuuluvuspoliitikat see on võimalus edasi minna meie arvates. et nende uute võimaluste tuumikus on just metodoloogia, sest metodoloogia toetab finantstoetuse korrektset väljamaksmist tegemist peaks olema robustse süsteemiga, kindla süsteemiga, just sellepärast meie leidsime, et ei ole selge. peame hoolitsema selle eest, et äh, lahenduste taga olevad metodoloogiad on hästi läbimõeldud ja konst-, hästi paika pandud. ma ei tea, kas ma vastasin nüüd teie küsimusele, aga just sellepärast me tegime selle lahenduse. võib-olla saite minust valesti aru, minu mureks ei olnud mitte äh, selle, enne kui selle soovituse tegite. nüüd oleme jällegi ühel nõul ja nüüd äh, põllumajanduse peadirektoraadi esindajale sõna.